ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juhtumeid ikka veel uuritakse, peame vaatama, kuidas selle, seda eesmärki nüüd saavutada, et kas me anname eelarve täitmisele heakskiidu või vähemalt mingi positiivse signaali EASO-le, panin kirja teie märkused, proua esimees ja härra Sarvenmaa ja ma arvan, et me saame selle küsimuse kallal tegele te,, äh, selle küsimusega tegeleda sellel nädalal selleks, et kümnendaks septembriks muudatusettepanekud teha. jah, suur tänu, ka mina ootaksin selle ära, et äh, mitte tekitada täiskogul niisugust võitluslikku meeleolu, äh, tegemist on problemaatilise küsimusega ning äh, ootaksime siis. nüüd siis oleme kaheksanda päevakorrapunktiga lõpetanud, nüüd veel üheksas punkt, kuuendal septembril, neljapäeval kella üheksast kuni üheksa kolmekümneni on meil ühine koosolek libe komisjoniga äh, prokuratuuri teemadel. meil on äh, kuus kuud aega ning see kohtumine lepiti kokku ilma minu teadmata ning küsimus on selles, kas prokuratuuri loomisel on mingit edu saavutatud äh, ning seetõttu on vaja see koosolek maha pidada, selle ma soovisin kõigepealt ära öelda, järgmine koosolek meil on eh, kuuendal eh, septembril kell üheksa ja kümnendal Strasbourgis eh, kella seitsmest õhtul kella poole üheksani õhtul, see on kinniste uste taga, ava-, no avalik on ainult üks päevakorrapunkt, selle tahtsin praegu ära öelda, sellega on tänane koosolek lõppenud, palju tänu kõigile!